et te olete koostööaldis kolleeg. vastutavad ametiasutused teatasid mulle Belgiast, et Mark Temesmaeker asendab esimesest veebruarist kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast proua Frida Prepolsi ja nüüd küsin, et kas see on tegelikult ka tõsi, ütleb härra president. ei ähm,, Belgia vastutavad ametiasutused andsid mulle teada, et Mark Demesmaeker on valitud esimesest äh, veebruarist kaks tuhat kolmteist Euroopa Parlamendi liige ja ta asendab proua Frida Breepolsi. tervitan siin meie uut kolleegi ja tuletan teile meelde, et vastavalt kodukorrale äh, võib härra Temesmaeker kõikide õigustega võtta osa Euroopa Parlamendi istungitest, äh, eeldades, et ta enne on andnud kirjaliku tunnistuse, et tal ei ole ühtegi teist ametikohta, mis oleks vastuolus Euroopa Parlamendi mandaadiga vastutavad ametiasutused Poolast on esitanud mulle taotluse härra Jacek Kurski saadikupuutumatuse äravõtmise kohta. vastavalt artiklile kuus lõikele eh, kaks eh, kodukorras läks see taotlus edasi õigusasjade komisjoni. õiguskomisjon oma kahekümne esimese jaanuari